taotlust äh, kodanikuvabaduse komisjonilt, äh, mis puudutavad äh, rahv-, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste avamist ja mandaati kolme õigusakti kohta. Need ettepanekud, dokumendid on tõlgitud kõigisse ametlikesse keeltesse ja neile saab legi seanss on direkt kaudu. Neid ettepanekud loetakse Äh, kinnitatuks, kui äh, mõni fraktsioon või neil, vähemalt nelikümmend saadikut neljakümne kaheksa tunni jooksul ei nõua arutelu äh, ja hääletuse korraldamist. Need on siis uued menetlused, mis puudutavad esimest, esimese lugemise kokkuleppeid, nii et neile saab kok-, juurde seanss on direkt lingi kaudu ja kui ei nõuta äh, neljakümne kaheksa tunni jooksul äh, arutelu ja hääletust, äh, siis äh, no, loetakse nad kinnitatuks. Neil teisipäeval kirjutan ma välja seitse õigusakti koos nõukogu presidendiga, mis on vastu võetud seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja nende õigusaktide pealkirjad aval-, avaldatakse selle istungi protokollis. ja nüüd päevakord päevakorrakoht